partnerid on valmis äh, see äh, oleks teretulnud, kui liikmesriigid ja teised partnerid osaleksid selles algatuses, mis oleks seetõttu tugevam. suur tänu, härra volinik Tšolas ja kokku on meile esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut ja arutelu on lõppenud ning hääletus toimub kohe pärast järgmise arutelu lõppu. järgmiseks päevakorrapunktiks on kastiline diskrimineerimine Indias ja kõigepealt saad sõna autorid ja härra Van Dalen, palun kaks minutit. suur tänu, härra president täiesti õigesti Euroopa Parlamendi täiskogu arutab diskrimineerimist, mis põhineb kastisüsteemil. meil on need puutumatud, need äh, kastist väljaspool olevad inimesed, kes on täiesti uskumatus olukorras, nad peavad tegema väga õudseid äh, Äh, musti töid tegema pärast lõunapausi, ma ei hakka neid üles lugema, et teil mitte olemist halvaks teha ja väga paljusid neid sunnitakse ka prostituutideks. ametivõimud juba aastaid lubavad, et olu-, nad hakkavad selle olukorraga tegelema ja paberil näeb kõik väga ilus välja, kuid praktilises elus on asjad täiesti teistmoodi. üks kõige õudsemaid probleeme on see, et need, kes taolised orjadeks muutsid ja need, kes Tallinna naisi sundisid prostituutideks hakkama, neid ei tooda kohtu ette, otse vastupidi. igal aastal on sadu, isegi tuhandeid taolisi, keda politsei piinab ja põhimõtteliselt on nad täielikud lindpriid äh, Indias. Neid asju tuleb ja saab teistmoodi äh, reguleerida ja meil on võimalik siin oma suur panus anda. me peame Indiaga läbirääkimisi energia, kliima, kaubandussuhete küsimuste osas ja ma arvan, et me võime nende läbirääkimistel ka kastisüsteemis väljaspool olevate inimeste küsimusi tõstatada. India peab oma politseitöö organiseerima niimoodi, et ka kõige vaesemad ja kõige rohkemad diskrimineeritud äh, oleks kaitstud ja et neid ei lükataks rentslisse tegemist on äh, küsimusega, mille Euroopa Liit peab tõstatama läbirääkimistes Indiaga. suur tänu, härra von Dahlen järgmisena kolleeg Keringen, Keringer de Udenberg, äh, poolteist minutit. suur tänu, härra esimees. kastide süsteem eksisteerib ikka veel väga paljudes Aasia osades. ühiskond on äh, ajaloolistel põhjustel jagatud kastideks. diskrimineerimine ja tõrjutus on öö, äh, täiesti tavaline. India puutumatud on kõige madalamas kastis, neil ei ole võimalik kasutada teenuseid, äh, kasutada maad ja, äh, ja saada haridust, neid häbistatakse ja rünnatatakse. on olnud suisa, meil on olnud viimasel ajal väga palju rünnakuid tallide vastu ja eriti palju on vägistatud äh, tali naisi. tegemist on ja see kõik juhtub isegi hoolimata sellest, et ametlikult kastipõhine diskrimineerimine on konstitutsiooniga kaotatud, kuid kahjuks eh, tegelikus elus seda pole näha. olukord Indias pole muutunud, kastipõhine süsteem on maapiirkondades täielikult säilinud. ma loodan, et ametivõimud hakkavad selle küsimusega tegelema ja et teised riigid sealses piirkonnas äh, võtavad Indiast äh, eeskuju ja võtavad ka vastu diskrimineerimisvastased seadused. suur tänu, kolleeg Keringer de Odenberg, järgmisena kaks minutit ja proua Lohpiiler. suur tänu, härra president. talitsid ja ka puutumatud äh, kastist väljaspool inimesed on umbes viiendik India ühiskonnast, need on kakssada viiskümmend miljonit inimest ning talit tähendab äh, maha surutud, lõhutud, alla surutud ja see on täiesti õige kirjeldus usuliselt, majanduslikult, sotsiaalselt äh, ja usuliselt diskrimineeritutele. samal ajal India on aga igal tasandil, poliitilisel tasandil vastu võtnud seaduseid ja teinud püüdlusi kastipõhiste, kastipõhise diskrimineerimise ärakaotamiseks, kuid kahjuks siiamaani edutult. talitit Äh, ähm, alavääristamine on juurdunud India ühiskonnas ja isegi kõige raskemaid inimõiguste rikkumisi seal äh, ei äh, tooda kohtu ette. Tamil Nadus viimastel kuudel umbes tuhat kõrgema kasti inimest Äh, süütasid põlema kakssada kuuskümmend kaheksa maja taalitite äh, asulates ja politsei ei sekkunud. sellepärast me kutsume India valitsust ja ametivõime üles kohe kõige madalamalt kuni kõige kõrgema tasandini hakkama kaitsma talitide õigusi ja vastu võtma ka teisi seadusi, millega oleks taliidid kaotatud. kahjuks väga paljud taliidid ka ise arvavad, et nad on äh, midagi alaväärset, nad võtavad äh, kogu seda mõnitamist kui oma äh, saatust, kuid mitte kõik, mõned taliidid õnneks üha rohkem hakkavad võitlema oma saatuse vastu. Nendega me peame olema solidaarsed ja ma loodan, et Euroopa Liit toetab neid aktiviste, sest äh, kes ohvrina näitab üles julgust võidelda nende vastu, kes on nende jäledate kuritegude taga, nende vastu, kes võitlevad, võitlevad selle kaasaegse orjapidamise vastu, need on ära teeninud meie toetuse, suur tänu! suur tänu, kolleeg Lohpiiler ja järgmisena kolleeg Preeda, kaks minutit! suur tänu, härra volinik! meie ühisresolutsiooni tekst räägib mitmest erinevast juhtumist, mis hiljuti on juhtunud, näiteks Tamapuris, Tamilnadus ja ka Tabra külas ja Harijana osariigi siseripiirkonnas. tegemist on näidetega, mis näitavad, et diskrimineerimine daliitide vastu on ikka veel traagiline reaalsus. proua Lohpiiler, meie kolleeg, selgitas ka praegu, kes on daliidid, mida see tähendab, mida see tähendab olla daliit, tegemist on mõistega, mis asendati puutumatute mõistega nii et meil on nüüd see uus definitsioon ja see näitab tegelikult, et äh, probleemi põhjus äh, põhjustega ei ole Indias tegeletud, aga samal on hea meel see, et probleem on tõstetatud rahvusvahelisel tasandil me räägime siin diskrimineerimise lõpetamisest äh, kastipõhilisel süsteemil. meil on vaja seaduseid selle jaoks ja me teame, et diskrimineerimisvastane võitlus on väga pikaline protsess. väga tähtis on inimeste mentaliteedi muutmine ja on väga selged sammud, mida tuleb ette võtta. seda on väga lihtne ka selgitada. näiteks on tähtis, et meil oleks sõltumatu politsei, mis ei oleks korrumpeerunud jah, see on väga tähtis, et politsei tõesti ka kõik juhtumid registreeriks ja kõiki juhtumeid ka uuriks, kuid praegusel hetkel ollakse Indias sellest väga kaugel. peale selle usun ma, et ähm, India parlamendis tuleks vastu võtta seaduseelnõu, mis keelaks ka kuivkäimlate puhastamise, selle alandava töö, mida Äh, puutumatud tegema peavad, sest tegelikult see toob ka kaasa nende sildistamise, suur tänu. suur tänu, kolleeg Freda ja nüüd proua Šake poolteist minutit. suur tänu, president, äh, volinik, äh, kolleegid kui tänapäevane orjapidamine ning kastipõhine diskrimineerimine puudutab sadu miljoneid äh, indialasi on vaja rohkem ära teha, äh, kui ametivõimud praegu on teinud ja kindlasti saab ka rohkem ära teha. Äh, seadus, mis India parlamendis vastu võetaks, äh, aitaks kaitsta vähemusgruppe, kes on kõige haavatavamad. samuti on vaja kuritegudest teatamine oluline ning kaitsta on vaja ohvreid, kes kuri- äh,, kuritarvitamisest teatavad kodanikuühiskonna organisatsioonid on kõige haavatavamaid inimesi eh, Indias kaitsnud ja nemad ei tohiks kindlasti kannatada selle all, et kolmandatest riikidest nad eh, abi enam ei saaks. Euroopa Liit eh, peaks aitama nende teemadega tegelemist tõhustada Indias, kaitsma neid vähemusi ning võtma üles ka Euroopa Liidu India dialoogi käigus diskrimineerimisküsimused tugevamalt kui maailm jälgib huviga seda, kuidas India areneb majanduslikust aspektist vaadatuna, peame me samas tagama ka, et need arengud äh, tähendaksid inimõiguste kaitse parendamist, aitäh! suur tänu, proua Šaake! järgnevalt härra Murphy, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. kastiline diskrimineerimine on reageering klassikuline äh, keskaegne rudimer, rudiment, mida kasutatud on Indias juba sajandeid, Briti impeeriumi ajal kasutati seda ning iseseisvuse taastamisel on seda ka ähm, äh, valitsev klass kasutanud äh, kastiline diskrimineerimine on India põhiseaduse järgi küll keelatud, aga põhiseadus on üks asi, praktika on teine. ning neid õigusi, õigusakte lihtsalt äh, ei pa-, ei panda tähele mm,. Äh, puutumatute kirjaoskamise määr on väga madal, neid kasutatakse alandavatel töödel ja äh, ohvri staatus äh, on neile kahjuks praktikas tagatud. kastiline diskrimineerimine võimaldab täielik paraku nagu barbaarset töötajate ärakasutamist, mitmed Euroopa Liidu hargmaised ettevõtted on seda süsteemi hästi ära kasutanud, sellepärast et see tähendab neile äh, odavat tööjõudu, näiteks tekstiilisektoris töötavad väga paljud sellised inimesed, kes väga tuntud brändidele riideid õmblevad, aren-, vähem arenenud ja vaesemates India piirkondades on see eriti Äh, hull see olukord, sellepärast et me oleme näinud äh, sadu äh, talupidajaid, kes on sooritanud enesetapu sellepärast, et neid ahistatakse, nende elatusallikad võetatakse, võetakse ära. see kiirus, millega on India majandus kasvanud viimastel aastatel, on olnud ainult väga väikese vähemuse hüveks, samas on miljonid isoleeritud ja sunnitud vaesusesse Äh, välismaised otseinvesteeringud tavaliselt äh, kannavad äh, hargmaiste ettevõtete huvisid, aga samas on selles sektoris tööl nelikümmend miljonit inimest Indias. talitid igal juhul kannatavad selle kõige all. ja kutsun üles üldstreigile selleks, et opositsioon selliste diskrimineerimisvormide vastu tõuseks tugevamaks? suur tänu, järgnevalt fraktsioonide nimel alustab härra Korhola, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Dalitid on India vana kastisüsteemi kõige madalam, kõige tõrjutum kast ehk seisuste väline, keda isegi ei taheta puutuda. Indias on tehtud mitmesuguseid julgeid poliitilisi otsuseid Dalitide olukorra parandamiseks, neile on äh, eraldatud kohad India parlamendis äh, ning äh, neid on, nad on, äh, neil on eraldatud kohad mõningates ametites, aga vana kastisüsteemi diskrimineerimine pole kuhugi kadunud. taliidid on kõige suuremini diskrimineeri-, diskrimineeritud rahvastikurühm, keda sageli sunnitakse tegelema prostitutsiooniga. Indias on keskmine naiste lugemisoskus üle, üle neljakümne protsendi taliitide hulgas, aga ainult kakskümmend neli protsenti. ja äh, niisiis tuleb väga palju teha veel ära, et kastipõhine diskrimineerimine saaks välja juuritud ja kastivastase diskrimineerimise vastane võitlus tuleks ka koolisüsteemi sisse viia ja õppekavadesse sisse viia. Äh, komisjon peaks eraldi suunama tegevusi selle väljajuurimiseks, aitäh! suur tänu, proua Korhola, kolleeg Kretsu, palun. discriminarea pe criterii de castă care perpetuează sărăcia și lipsa de șanse. <laughs> suur tänu ma tahaksin väljendada ka oma vastuseisu kastilisele diskrimineerimisele. naised kannatavad veel topeltdiskrimineerimise all, sellepärast et äh, kastiline diskrimineerimine langeb neile osaks ja sooline samuti. sageli neid äh, kuritarvitatakse, vägistatakse ning neil ei ole tegelikult õigussüsteemile mingisugust ligipääsu Äh, India ametivõimud äh, peavad äh, midagi ette võtma. üks kuuest indialasest on daliitid ning nad on kastisüsteemist välja jäetud. Tegelikult peab India tagama omaenda põhiseaduse põhimõtete austamise. kastiline diskrimineerimine on ju selle järgi keelatud ja kvootidest kinnipidamine, näiteks mis puudutab tööhõivet, siis oleks niimoodi võimalik olukorda parandada kõrge esindaja peaks igal juhul tegutsema ja liikmesriigid peaksid Indiaga aruteludes need küsimused tõstatama selleks, et asjad muutuksid. suur tänu, kolleeg Krotsu ja nüüd üheks minutiks äh, proua Ojuland, palun. suur tänu, härra president. see resolutsioon ründab kastilist diskrimineerimist, mis on kahjuks väga laiali, laialt levinud ning mõjutab Indias miljoneid inimesi India valitsus peab äh, tegema kõik, mis võimalik selleks, et tagada, et äh, selline diskrimineerimine lõpetataks kohe. riigid on äh, kakssada miljonit taliiti, kes kannatavad igasuguse vägivalla all, mõrvad, vägistamised ning erinevad kuriteod nende vastu sooritatakse ja samas valitseb karistamatus. kahe tuhande ehm, üheteistkümnenda aasta Thomson Reutersi uuringu järgi on India üks väga ohtlik paik maailmas, kus naisena elada. Need tulemused on väga ohtlikud ja signaaliks selleks, et komisjoni kutsuda üles kastilist diskrimineerimist lõpetama ja programmi ellu kutsuma selle vastu, aitäh! suur tänu, proua Ojuland, üheks minutiks kolleeg Schlüter, palun! suur tänu! kastiline diskrimineerimine on vana süsteem, millel ei ole käesolevas sajandis kohta talitid, adivasid ja teised äh, vähemused, nende vastu diskrimineeritakse, neil ei ole mitte ainult äh, oma kasti, aga neil ei ole mingisuguseid õigusi. selline diskrimineerimine tuleb lõpetada ja äh, mit-, ja ka sellepärast, et see diskrimineerib naisi Äh, aeg oleks ka survestada tegelikult meie endi ettevõtteid tekstiilitööstuses selleks, et nad ei toetaks kaudselt sellist diskrimineerimist. kas mina olen siin ruumis ainukene, kes on äh, käimlat äh, tühjendanud oma käega? no hea küll, tegemist oli minu suvekoduga, aga see ei olnud väga meeldiv äh, tegevus. kujutage ette siis äh, kümme tundi päevas äh, käimlate tühjendamist rongides ja muudes kohtades. tegemist on kohutava praktikaga ja sellega tuleks tegeleda. suur tänu. ja nüüd palun kolleeg Paška pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president, volinik on äh, väga keeruline äh, muuta praktikaid, mis on juba elus olnud sajandeid. Äh, sama lugu on ka kastilise diskrimineerimisega Indias. Aga sellegipoolest, ma arvan, et Euroopa Parlament peaks kasutama kogu oma mõjuvõimu selleks, et välja juurida kastilist diskrimineerimist koostöös India ametivõimudega. iseäranis Taliti ja Adivasi naised on need, keda alavääristatakse ning nendega, neid diskrimineeritakse vastuvõtmatutes äh, piirides. Nad peavad tegema väga raskeid töid, neid kasutatakse, kuritarvitatakse seksuaalselt äh, domineerivate kastide poolt. Äh, üks näide selle kohta oli massiline vägistamine mm, kuueteistaastase tüdruku juhtumi näitel, keda me, millest me kuulsime. India ametivõimud peavad tegema rohkem selleks, et äh, seaduse sõna maksaks ning et see kehtiks ka äh, väiksemate kastide üle, sellepärast et äh, niimoodi ei oleks ükski kogukond Indias diskrimineerimise ja vägivalla ohver. India ametivõimud on vastutavad inimõiguste kaitsmise eest ning neid ongi vaja kritiseerida. suur tänu, kolleeg Paška ning edasi kõnelejate nimekirjas härra Kelly, palun üheks minutiks kuna India on BRICS-i riikide osas, siis on tegemist areneva ja kiiresti areneva riigiga, mis on väga tore, aga sotsiaalne edusamm, sotsiaalsed edusammud ei ole olnud nii suured kui majanduslikud ja see on osaliselt ka arusaadav, sellepärast et vanad harjumused on rasked kaduma. enamik ühiskondadel on teatud snobismi ja hierarhiat olemas, aga eh, Indias on see ajalooliselt olnud legitiimne ja see on suur probleem. väga palju läheb aega selleks, et vanu harjumusi muuta, aga me peame sellegipoolest selle kallal töötama ja rahvusvaheliselt tasandilt eriti. ja politseireformi selles valguses on kindlasti vaja nõuda Indias. Eh, õigust, seadusi ja ra-, eh, reegleid tuleb rakendada ning politsei ka, äh, ka seda kontrollida, see on väga oluline, äh, sellepärast et talitide hulgas on väga palju kirjaoskamatuid ning lapstööjõu ja orjapidamise praktikat tuleb lõpetada. suur tänu, kolleeg Kelly, järgnevalt härra Repo, palun üheks minutiks. arvoisa puhemees. lugupeetud juhataja, Euroopa Parlament on India äh, seisuste välist olukorda juba korduvalt kritiseerinud ja mind äh, šokeerib see, et äh, seisuste väliste olukorda ei ole suudetud üldse muuta. ja vastutab selle eest ikka India ise ja ainult. Äh, ja katteta lubaduste andmistest meile juba aitab, India peab võtma oma rahvusvahelised inimõigustega seotud kohustused äh, ometi oma südameküsimuseks ja India riik peab äh, äh, keskenduma sellele, et tõrjumist ja diskrimineerimist iseäranis deliitide osas, osas vähendatakse äh, ja politseivägivald, diskrimineerimine on sageli kõrgemate kastide poolt korraldatud ja see on karistamatu. ja näiteks äh, Tamil Nadus äh, põletati sadu kodusid selleks, et puutumatuid karistada selle eest, et toimus kastide vaheline abielu India peab võtma seisuste välist olukorda tõsiselt ja rahvusvaheline üldsus peab tugevdama pingutusi sellele tähelepanu juhtimiseks. suur tänu, kolleeg Rebo, järgmisena härra Posselt, palun. härra president, eliitide küsimus on küll viimane küsimus, mida me sellel aastal arutame, kuid tegemist ei ole mingi Äh, vähem tähtsa küsimusega, nagu kolleeg Lohpiller ütles, äh, ta liit on sama palju kui äh, viiskümmend protsenti Euroopa Liidu elanikest, nii et tegemist on väga palju inimesi, kes kannatavad. kui mina olin laps, ja teismeline, siis Dalit tähendas vaesust. nüüd kasutatakse seda ähm, mõistet äh, ja ka Indiat, kui näidata kui suurt superjõudu, kes meil eest ära jookseb. ühelt poolt on ta küll superjõud, aga teisel pool on seal väga palju varjukülge. taliidid, õudne vaesus äh,, tüdruk äh,, naissoost embrüote tapmine, siis ka sündinud tüdrukute tapmine, seda on Saksamaa telesaadetes ka näidatud jah, meil on tõesti väga raske olukorraga tegemist ja taliitide seadus, saatus näitab väga palju tegelikult, milline on India saatus ja me peame nende varjukülgede vastu energiliselt võitlema. suur tänu, härra Posselt, järgmisena vaba mikrofoni voor ja kolleeg Kurmai, palun suur tänu kastipõhine resisteerimine äh, diskrimineerimine on reaalsus indias isegi kui india valitsus on selle vastu võidelnud hoolimata sellest et äh, sotsiaalse tõrjutuse vastu on võideldud olukord on siiski väga hull nad on tõrjutud ja neil on ka neid kasutatakse ka väga palju ära. naiste kaitse koduse vägivalla eest ei ole siiamaani olnud väga tõhus, eriti kuna ka sotsiaalne õhkkond on selline, et väga raske on rääkida ärakasutamisest. Need eh, naised, kes julgevad seda teha, neid tabavad rünnakud nende poolt, eh, kes leiavad, et nad ei peaks seda tegema ega politsei ei võta neid tõsiselt Nad töötavad tingimustes, mida võib kutsuda kaasaegseks orjapidamiseks, äh, nagu näiteks äh, käimlate puhastamine ja ka ähm, rõivatööstuses tehased, tehastes on tingimused väga äh, halvad ja sellepärast ma tahaksin volinikult teada, milliseid meetmeid me kavatseme võtta selleks, et inimesi niimoodi ära ei kasutataks suur tänu, kolleeg Kurme, sellega on ka vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan veel kord sõna volinik Tšolosele. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Liit on teadlik nendest raskustest, millega seisavad silmitsi mõningad äh, kastivälised äh, ja sealhulgas taliidid. Äh, ehkki põhiseaduse Indias määrab võrdsuse kõikidele kodanikule, India valitsus on pärast sõltumatuse saavutamist diskrimineerimise vastaselt aktiivselt võitlenud, sellele, selle kasti jaoks on tehtud oma kvoodid, ähm, kaheksakümmend kaheksa kohta Loksabas, ähm, alamkojas, ähm, samuti juurdepääs Äh, era-, eraldatud juurdepääsukvoodid kõrgharidusele ja nii edasi. positiivne diskrimineerimine on küll kandnud vilju, aga see on toonud omaga ka, endaga kaasa ka negatiivseid mõjusid. Äh, kastiliste identiteetide tugevdumine, äh, jäigastumine ja Äh, ja teised meetmed äh, nagu äh, kaheksakümne üheksanda aasta seadus või seadus, mis keht-, mis keelustab kuivkäimlate käsitsi tühjendamise, on olnud teretulnud sammud, kuid nende jõustamine pole olnud piisav. tema Indias on hoolimata föderaalse valitsuse pingutustest äh, endiselt kohalikul tasandil äh, puudujääke. diskrimineerimise küsimus äh, on üheks teemaks ka Euroopa Liidu dialoogist inimõiguste teemal, teemal, millest järgmine etapp leiab aset järgmise aasta alguses valitsusvälised organisatsioonid on algatanud mitmeid projekte, Euroopa Liit on äh, neid aidanud rahastada äh, ja ka meie kahepoolsed kontaktid on suunatud sellele, et äh, vähendada sellist diskrimineerimist ja tagada juurdepääs tervishoiuteenustele ja sotsiaalsele kaitsele, milleks me oleme selleks eraldanud Euroopa Liidu poolt üle äh, seitsmesaja äh, tuhande euro äh, ja samuti oleme eraldanud rahasid vaesuse vähendamisele üle neljasaja tuhande euro ja nii edasi ja nii edasi. kastiline diskrimineerimine on keeruline küsimus, mitmekülgne küsimus, nagu paljud teist on maininud ja see on no, ajanud oma juured sügavale India ühiskonda, äh, edu on siiski saavutatud äh, tõrjutud rahvastikurühmadele olukorra parandamiseks, aga tõsi, tõsi, probleemid ei ole kuhugi kadunud äh, ja Euroopa Liit jätkab toetuse andmist valitsusele, kes on juba päris palju selles valdkonnas üritanud ära teha. tahaksin mainida, nii nagu